What's the time? Uh, five past six. Good morning, dear colleagues. tere hommikust, kallid kolleegid, daamid ja härrad, tere hommikust. kell on juba üheksa läbi. alustagem koosolekuga kõigepealt päevakorrapunktid kaheksa kuni ükste-, kaksteist kolleegid, teil oli äh, kuulujuttudeks nüüd aega küll piisavalt ja läheme asja juurde. enne kui tuleme päevakorrapunktid, lähme siis päevakorrapunktide juurde kaheksa kuni kaksteist, mitu hääletust, tund aega peaks see kestma. nii et kõigepealt siis päevakorrapunkt number kaheksa kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamine selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest. enne kui läheme hääletuse juurde, annaksin sõna meie raportöörile proua Maneskule. palun. suur tänu, proua, härra esimees ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki kolleegide, kolleege teistest fraktsioonidest, tänada koostöös ujus selle arvamuse koostamisel väga hästi, see arvamus saadetakse siis äh, kodanikuvabaduste komisjoni, muudatusettepanekuid on väga palju, enamus nendest äh, liibe vastutusalas, nii et väga palju on muudatusettepanekuid, kus raportöör on taha pannud miinuse hääletusnimekirjas, sellepärast et enamus asju puudutab äh, liibe pädevust ja rääkisin nende raportööriga ja ta palus jääda siiski ahveti asjade juurde meil ja üritasingi seda siis teha, pannes kokku sellise hääletusnimekirja. asi ei ole selles, et need muudatusettepanekud ei oleks head iseenesest, aga meie ei saa nende üle hääletada, sest need ei puutu meie töösse. enamus kolleege või vähemalt osalised nendest esitas need muudatusettepanekud libekomisjonis ka, nii et selles mõttes peaks olema hästi. nii et äh, suur tänu, kaks suulist muudatusettepanekut on ka, ka need tegelikult on äh, libe pädevuses olevad asjad ja ma teeksin ettepaneku olla nendele vastu, aitäh. suur tänu. proua Jimenez, äh, Alde nimel sooviks midagi öelda? vabandust, mul ei ole kaasas hääletuskaarti. näidake siis palun käega, proua Jimenez. rohkem äh, sõnasoovijaid ei ole, sellisel juhul läheme hääletuse juurde. kust nüüd me siis pihta hakkame? muudatusettepanek viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me peaksime laiendatud juhatusega sellest asjast rääkima, mõttetu asi. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt kontrollime. kuuskümmend kolm, palun. hääletus on avatud. kõik on hääletanud, tagasi lükatud. kuhu me nüüd jäime? nüüd siis kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend viis kuni kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus lõppenud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu võetud siiski, ütleb härra esimees, see langeb ära, ära.. seitsekümmend neli, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, tagasi võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis, lisaks suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus tagasi võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks hääled saadetud hääletus lõppenud. vastu võetud suure häälteenamusega. üheksakümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrolli ei, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neljas kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme poolt, vastu, era-, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis, sada kuuskümmend kuus poolt vastu ja erapooletud tagasi lükatud sada kuuskümmend seitse on tagasi võetud, kuuskümmend kaheksa ka ja neljas poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd põhjenduspunktid, viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuues poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme ja üksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun igaks juhuks. kümme ja üksteist, hääletus avatud. kaks kolleegi tukuvad. hääletus lõppenud. vastu võetud kaksteist langeb ära. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist, üheksateist ja suuline muudatusettepanek number kaks, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun. head saadetud kõik on kohal, tagasi lükatud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 kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt. esimees vabandab, muudatusettepanek number kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd siis kolmkümmend kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on avatud. hääletus lõppenud, on tagasi lükatud. teine osa langeb ära. ja nüüd siis muudatusettepanek nelikümmend nelikümmend härra Epide teie osalt, poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks, nelikümmend kolm, nelikümmend neli ja nelikümmend viis, nelikümmend neli küll siit tagasi võetud, ülejäänud poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis muudatusettepanek viiskümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus. arvamus muudetud kujul. hääletus on avatud üks kolleeg ei ole veel vajutanud nuppu, nüüd aga kõik see on vastu võetud, nelikümmend seitse poolthäält, üheksa vastuhäält. härra Panseri soovis sõna. me oleme hääletanud. palun esimeest, et kontrolliks. Pole olemas reegleid, mis on seotud äh, Äh, Ahveti ja Libe vaheliste suhetega, nii et see on täiesti praegu suvaliselt äh, korraldatud, kas äh, ei tea, kas peaks mingisugune küsimus olema meie pädevuses või Libe pädevuses. ning jagan selles osas raportööri arvamust ning põhimõtteliselt oleme öelnud ei väga olulistele muudatusettepanekutele, mis oleks ometi raportit tugevdanud libe komisjonis. mina arvan, et peaks kontrollima ka pädevusi, sest muidu me lihtsalt äh, siin äh, teeme poliitilist nalja. suur tänu, härra Pantseri. kas keegi soovib veel sõna selles küsimuses või muus küsimuses? nii nagu ma juba alguses ettepaneku tegin, ma arvan, et me peaksime selle konkreetse juhtumi põhjal rääkima sellest, mida teha tulevikus taoliste juhtumite puhul selliste äh, arvamuste puhul, kus meie komisjon peab andma arvamuse. ma saan aru, millised raskused selle kõigega kaasnevad, ma ei ole ka selle menetlusega rahul, kuid praegu ei olnud teist lahendust. aga härra Panseri, ma saan teist väga hästi aru ja järgmine kord laiendatud juhatuses räägime sellest. suur tänu, mikrofon. nüüd järgmine hääletus, päevakorrapunkt number üheksa kodakondsusetus Lõuna- ja Kagu-Aasias, härra Bashir on äh, saadik Sõõr, kas te tahaksite midagi öelda? tahaksin lihtsalt tänada kõiki kolleege suurepärase koostöövaimu eest. kogu lugu, aitäh! Wonderful. So then we can start. suurepärane. siis äh, alustamegi hääletusega. Amendment seventy four. muudatusettepanek seitsekümmend neli, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. seitsekümmend kuus härra reedelt, kes on poolt? vastu? erapooletud? Eh, enamus, üllatav. seitsekümmend kaheksa, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. seitsekümmend üheksa. suulise muudatusettepanekuga üks raportöörilt, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kaheksakümmend üks muudatusettepanekuga kaks, suuliselt raportöörilt poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. edasi kaheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt vastu. kaheksakümmend kaheksa parandatakse, poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kas kontrollime kaheksakümmend üheksa äkki elektrooniliselt, et kõik ärkaksid? Three, two, two colleagues still sleeping? Okay, we close the vote. Oh, myself, I was sleeping. ah, mina ise ei ole nuppu vajutanud, ütleb esimees. ei, siiski vajutasin. Oh dear. Oh, okay. But it's been carried with 36 to 20. 36 poolthäält ja seega enamusega vastu võetud. siis edasi üheksakümmend. hästi tehtud. muudatusettepanek üheksakümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. siis TV1 poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. TV2 poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. üheksakümmend kuus vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletud see on vist tagasi lükatud, ütleb esimees. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, tõstke käsi, vastu, erapooletud vastu võetud vist sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme ja sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neliteist ja viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksateist ja üheksateist poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud, sada äh, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. vist tagasi lükatud. no kontrollime. hästi, kontrollime sada kakskümmend viis kaks häält puudu. hästi, hääletamine on lõppenud. väga selgelt tagasi lükatud. siis sada kakskümmend kuus. kes poolt? vastu? erapooletud? suurepärane hääletamine. sada kakskümmend seitse ja kaheksa. kes poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis edasi TV3. kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud TV4 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV5 poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun TV5. hääletamine on alanud. ja lõppenud. vastu võetud. TV6 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kuus ja seitse, Breda ja Schaffhauser. identsed muudatusettepanekud. Remarkable, in favor. vastav, kes on poolt? vastu. erapooletud. tundub, et vist vastu võetud. jah, vastu võetud. siis TV kaheksa poolt vastu, erapooletud. kas keegi üldse tõstis kätt? no proovime veel. TV8 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuusteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, on vastu võetud. siis kakskümmend neli muudatusettepanek, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud Läheme edasi TVB juurde. kompromiss viis on juba hääletatud. kuhu edasi? järgmisel lehel. TVB esimene osa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. ja DVC siin lehe lõpus kohe, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud muudatusepanek nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, nelikümmend seitse. <laughs> Angel Džambatskilt. hääletamine on alanud ja lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun. viiskümmend kaheksa. hääletamine on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusepanek kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kuuskümmend kaheksa, hääletamine on alanud. ja lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud seitsekümmend üks järgnevalt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek number üks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. viis poolt, erapooletud ja vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud seitse, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud kaheksa, poolt, vastu, erapooletud ja äh, vastu võetud üheksa, poolt. kontrollime palun üheksandat. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima. kümmet, hääletamine on alanud. ja lõppenud. proua Himenes, kuidas te hääletasite? nüüd on teil kaart olemas, selge, siis kõik selge nii et äh, kolmkümmend poolthäält, kakskümmend üheksa vastuhäält. Äh, tuleme siis üheteistkümne juurde, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun veel, üksteist. hääletamine lõppenud kolmekümne kuue poolthäälega vastu võetud ja nüüd äh, lõpphääletus äh, muudetud kujul, äh, resolutsiooni tekst, hääletus on alanud. Two colleagues missing. kaks häält on puudu. hääletus on lõppenud. ja suure enamusega vastu võetud õnnitlused raportöörile. edasi kümnes päevakorrapunkt, mis on liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad. Andek Kristea on raportööris, kas soovite midagi öelda? palun. jah, tahaksin tänada oma kolleege äh,, raportööre ning samuti sekretäriaati väga äh, usaldusväärse ja toetava abi eest, aitäh! Thank you, sir! suur tänu teile! alustame nüüd hääletamist. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, kolmkümmend üheksa hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt. kas kontrollime viitekümmet, no olgu. viiskümmend, kontrollime, hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud, kus me olimegi, viiskümmend üks, viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. I am slightly confused now. olen segaduses. Carried. vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, muud vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt Vote is closed see on vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, kuusteist hääled sõna olnud Vote is closed. ja lõppenud. tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. kakskümmend. hääletus on alanud, lõppenud Is the machine broken? kas see masin on katki või? kaks, üle kahe käe oli kindlasti üleval, masin on katki. kus me siis jäime? kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd lõpphääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks poolt, viisteist erapooletud, üks vastu, palju õnne. nüüd number üksteist Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia-Hertsegoviina vaheline stabiilimis- ja assotsieerimisleping Eh, Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks. siin on näiteks hääletus, hääletus on alanud. One colleague still missing. üks kolleeg on puudu. viiskümmend seitse poolt, üks vastu, palju õnne. Moldova muudatus äh, või äh, punkt kaksteist, makromajanduslik finantsabi Moldova Vabariigile. kas raportöör sooviks midagi öelda? raportööri polegi siin. kas keegi sooviks midagi öelda? ei. siis alustame, hääletame. kolmkümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. poolt vastu, erapooletud, äh, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt vastu erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas kontrollime elektrooniliselt, olgu. Vas-, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. Fifty-four in favor, against poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. no kontrollime, viiskümmend kuus. Check. The vote is open. Yeah, but in the moment we're on 50... praegu me hääletame viiskümmend kuut härra Šoltsi muudatusettepanekut. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kahekümne seitsme vastu, see võeti vastu nüüd muudatus viiskümmend seitse kuni kuuskümmend, neli korda Schaffhauser, kas hääletame korraga? poolt, vastu, erapooletud, kõik on tagasi lükatud. nüüd kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunktid üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. suuline üks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 erapooletud. vabandust. millist saalist räägitakse ilma mikrofonita? kaksteist. viisteist. viisteist, kontrollime siis, nagu palutakse. hääletus on alanud lõppenud, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eks ole. kontrollime elektrooniliselt, kuusteist, Manescu, hääletus alanud, lõppenud, vastu võetud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 ta-, lõppenud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks koos huulisega kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus ja ettepanek muudetud kujul hääletus on alanud kõik on hääletanud. vastu võetud viiskümmend viis poolthäält, neli vastuhäält. Äh, palju õnne, raportöör. So, okay, we'll continue. kohe jätkame, kolleegid, kaks minutit pausi Right, ladies and gentlemen, it's ten o'clock. daamid ja härrad, kell on kümme. ma tahaksin, et kõik kolleegid istuksid maha. Right, good. Everyone now be palun võtke istet, väga tore päevakorrapunkt number kolmteist, arvamuste vahetus Bosnia-Hertsegoviina küsimustes ja mul on väga hea meel tervitada siin Bosnia-Hertsegoviina selle suurepärase riigi välisministrit, härra Igor Tsõrnataki. tere tulemast, härra minister, suurepärane teid siin näha Äh, härra Tsernakiga on täna kaasas äh, ka äh, Bosnia-Hertsegoviina suursaadik Euroopa Liidu juures. me tunneme teie riiki väga hästi, räägime teie riigist tihti. Bosnia-Hertsegoviina on kahekümne viie aastane nooruk ja peaaegu kaks aastat on möödunud stabilisatsiooni, stabiliseerimise assotsiatsioonilepingu jõustumisest hetkest, kui esitati Bosnia-Hertsegoviina poolt äh, liitumisavaldus. ja nüüd natukene ajaloolisest taustast, teie riik on meie jaoks äh, Lääne-Balkani piirkonna lakmustestiks ma olen täiesti veendunud, et kui teil õnnestub äh, demokraatia ja rahu konsolideerimisprotsess, siis toob see rahu tervele Lääne-Balkani piirkonnale. Lääne-Balkani piirkond eh, üldiselt eh, ja Bosnia-Hertsegoviina eriti elas eh, üle väga tumedad ajad, aga tänaseks on need minevikus ja sellel aastal me tähistame kuuekümnendat Rooma lepingute allakirjutamise aastapäeva, see tõi kaasa vähemalt Põhja- ja Lõuna-Euroopa mandri osas äh, aastakümneid kestnud rahu. ärgem aga unustagem, et Euroopa ajaloo üks kõige jubedamaid äh, ähm, momente leidis aga aset selle kuuekümne aasta jooksul, kakskümmend kaks aastat möödunud sõjast Balkani piirkonnas. nüüd liigume ka edasi väärtustel põhineva partnerluse suunas. samas tööd on veel meie ees palju. Bosnia-Hertsegoviina peab oma keskvalitsusstruktuure toestama Sarajevos ning vältima poliitilist polari-, polariseerumist, tuleb vastata Euroopa küsimustikule äh, tuleb võidelda rahapesu ja organiseeritud kuritegevuse vastu ja võidelda meediavabaduse eest ja ma tahaksin nüüd, härra minister, et te pöörduksite meie komisjoni poole ja räägiksite nendest edusammudest, mille teie riik on teinud, aga ka probleemidest, mis seisavad teie ees. tere tulemast siia sõprade sekka, sõna on teil, härra minister. suur tänu, härra McAllister, suur tänu teile ja suur tänu kõikidele saalis olevatele kolleegidele. mul on tõesti hea meel täna teie poole pöörduda, vahetada arvamusi Bosnia-Hertsegoviina ja meie edusammude kohta. lubage alustada mõningatest märkustest ja liiguksin siis edasi selle kõige põnevama osa juurde alati, nimelt küsimuste ja vastuste voor, arvamuste vahetus kui selline. kõigepealt Bosnia-Hertsegoviina on riik, mis on pühendunud me oleme tõesti väga veendunud äh, Euroopa Liidu liitumisele. Bosnia-Hertsegoviinas ei ole selliseid teemasid palju, milles kõik on nõus, äh, serblased, äh, horvaadid, bosnialased, meil on Bosnia-Hertsegoviinas kaks haldusosa, me oleme kõik pühendunud selle eesmärgi taha, aga me tahame, et see integratsiooniprotsess jätkuks jätkuks nii kiiresti kui võimalik ja oleks nii tõhus kui võimalik. viimased äh, uuringud on näidanud, et umbes kaheksakümmend protsenti meie riigi rahvast äh, toetab Euroopa Liidu integratsiooniprotsessi ja Bosnia ja Hertsegoviina jaoks ja see, ja see toetab seda, et Bosnia-Hertsegoviinast saaks Euroopa Liidu liikmesriik. nüüd Bosnia-Hertsegoviina meie välispoliitika mõõtmes on meil kaks dominantset teemat, mis on tõsiseks prioriteediks meie jaoks, Euroopa Liidu integratsiooniprotsess ja siis regionaalne koostöö. mõlemad nendest eesmärkidest loomulikult eeldavad seda, et me üheskoos kõnniksime Euroopa integratsiooni teed. aga paar märkust mõlema osas. kõigepealt aastal kaks tuhat kuusteist just lõppenud aasta oli üks äh, suurema läbimurde aasta äh, Bosnia-Hertsegoviina Euroopa integratsiooni protsessis. sellist äh, suurt hüpet ei ole me viimast, eelnevatel aastatel näinud ja seekord oli siis see hüpe võimalik valimisaastal Bosnia-Hertsegoviinas, mis tähendab seda, et, et see hüpe on veelgi olulisem loomulikult nüüd on oluline see, et tempo ei vaibuks, vaid oleks vaja, et aasta kaks tuhat seitseteist kujuneks sama edukaks kui eelmine. nagu te teate, Euroopa Komisjoni küsimustik jõudis meieni detsembrikuus. ja see on praegu see teema, millele me kõige rohkem Euroopa kontekstis keskendume me soovime ja meie kavatsus on selge, kandidaatriigi staatus saada nii kiiresti kui võimalik. kui vähegi võimalik selle aasta lõpuks ja anname endast kõik, et äh, selle eesmärgini jõuda. integratsiooniprotsess Euroopa Liidu suunal. ja ma loodan, et Lääne-Balkani kolleegid, teised äh, taotluse esitanud riigid ei ole siis eh, nüüd selle vastu, et ma seda ütlen ja ma olen seda ka neile mitu korda öelnud, meie arvame, et eh, meie riigi integra-, integreerimine Euroopa Liitu on väga, väga oluline, võib-olla isegi olulisem kui teiste riikide puhul, sest et eh, stabiilsus, rahu ja lõplik äh, ajas püsiv kokkulepe Bosnia ja Hertsegoviinas on võimalik ainult siis, kui meil on see Euroopa väljavaade. ja kui me hoiame kinni sellest nägemusest, et Bosnia-Hertsegoviinast võib saada Euroopa Liidu riik, liikmesriik. kui rääkida meie rahvaga, ükskõik kus nad elavad, äh, Sarajevos äh, või teistes linnades on selge see, et nad on kõik sellele pühendunud, seda on tunda ja näha ja nemad peavad Euroopa Liidu integratsioonis kolme punkti väga oluliseks. kõigepealt äh, see toob kaasa majandusliku arengu ja majanduskasvu, mis muidugi tähendab seda, et äh, need tohutud äh, majanduslikud näitajad muutuvad paremaks, toon nendest ainult ühe näite, kuuskümmend protsenti töötuid noorte inimeste seas. ja loomulikult neid arve vaadates on täiesti selge see, miks noored inimesed, äh, mehed ja naised tahavad lahkuda meie riigist. nii et kõigepealt majanduslikud põhjused. teiseks peavad inimesed seda integratsiooniprotsessi selgeks võimaluseks luua õigusriik, sest Bosnia-Hertsegoviina on jah, nad on huvitatud majanduskasvust, tahavad paremat palka saada, kõrgemaid pensioneid, paremaid väljavaateid endale, enda lastele ja lastelastele, aga tahavad nad ka õigluse jaluleseadmust seadmist ja nad tahavad, et õigusriik äh, ehitatakse üles, et ka selles on meil suuri puudujääke, nii nagu ka majandusedukuses. ja kolmandaks peavad inimesed seda väga oluliseks julgeoleku tagamise küsimuseks. Bosnia-Hertsegoviinas ja sellest räägin ma palju, sest see tõesti on meie jaoks kõige olulisem punkt. enamus Bosnia-Hertsegoviina inimestest on elanud läbi ühe, kahe, kaks, võib-olla isegi kolm sõda kui Bosnia-Hertsegoviina Euroopa Liidu integratsiooniprotsess toob äh, kaasa meie piirkonnas äh, selle, et sõdu järgneval sajal aastal ei puhke, siis äh, oleks meie jaoks väga tähtis nii et äh, miks ma sellest rääkisin, tahtsin rääkida sellest sellepärast, et näidata, mida kodanikud tunnetavad äh, seoses äh, selle lõimumisprotsessiga ja mi-, protsessiga ja miks me oleme sellest nii huvitatud. me kavatseme koostööd teha ka meie partneritega regionaalsel tasandil. me oleme sellele pühendunud igati ja meie meelest on koostöövõimalused sõpradega Serbiast, Montenegrost, äh, Matsedo-, Makedooniast ja teistest piirkonna riikidest äh, väga äh, olulised. ja loomulikult meil on omad ootused ja ma arvan, et meie eelis on selles, et kõikidest riikidest kõige pikem piir on meil Horvaatiaga, üle tuhande kilomeetri ja meie jaoks on see võimalus äh, meie protsesse ka kiirendada. millised on aga takistused? minu meelest on siinkohal oluline rõhuda sellele, et kõige ohtlikum tõke praegu meie ees on üldine poliitiline stabiilsus. Bosnia-Hertsegoviinas, nagu te teate, kehtib Daytoni kokkulepe mis on äh, Bosnia ja, tänase Bosnia ja Hertsegoviina alusdokumendiks ja ainus viis, kuidas edasi liikuda, on koostööd teha, teineteist paremini mõista, on äh, ühtne dialoog riigi sees ja see on ainus võimalus, äh, kuidas me saame midagi saavutada. sest meil kõigil on oma nägemus asjadest kui te räägite meie riigis erinevates osades inimestega ja rahvaesindajatega, siis loomulikult need seisukohad on mineviku osas erinevad. aga sellepärast me peaksimegi keskenduma olevikule, üheskoos arutelusid pidama ja leidma ühisosa tulevikuks. praegu on meie ees siis järgmised sammud Euroopa lõimumisprotsessis ja seega on väga tähtis, et reformid jätkuvad. reformikava võtsime me vastu ja koostasime koos Euroopa Liidu institutsioonidega. see võeti vastu, Bosnia-Hertsegoviinas ei ole see muuseas väga sage, et äh, midagi võetakse vastu ühehäälselt, aga see reformikava võeti kõikide poolt vastu, isegi opositsioonierakonnad ja nende saadikud hääletasid selle reformikava poolt ja sellele kirjutasid alla kõik fraktsioonide juhid, ka opositsiooni esindajad. nii et jätkub meie koostöö ja keskendume peaasjalikult majandusküsimustele, majandusreformidele nüüd edasi ja see ja majandusreformide keskmes äh, on ka siis see reformikava. meie suhted Euroopa Liiduga, kui me räägime nüüd institutsioonide tasandil, siis äh, meil on see probleem, et parlamentaarne koostöö ei ole päris sellisel tasandil, nagu see peaks olema. nii et äh, see parlamendi pool Bosnia ja Hertsegoviina ja Euroopa Liidu vahel on äh, praegu soiku jäänud. olen rääkinud mõnede Euroopa Parlamendi saadikutega sellest ja ma loodan, et meil õnnestub äh, see probleem äh, lahendada ja et meie koostöökogu pannakse kokku üsna pea. nagu ma ütlesin alguses, huvitav oleks teiega arvamusi vahetada teatud oluliste punktide osas muidugi, äh, aga tahaksin ka kuulata, millised on teie seisukohad meie integratsiooniprotsessi kohta, aitäh! You, minister, your... suur tänu teile, minister, äh, sissejuhatava sõnavõtu eest, meil on aega nelikümmend minutit selleks, et äh, kogu teemat arutada ja kaksteist kolleegi on sõna soovinud kaks minutit siis kõigile maksimaalselt kõneaega. alustame Bosnia-Hertsegoviina ja Kosovo delegatsiooni juhi härra Pitsulaga, palun. suur tänu teile. on tõesti suur rõõm võtta siin vastu suurepärane, et meil on arvamuste vahetuse võimalus siin välisasjade komisjonis äh, ja äh, esimees on ka näidanud äh, üles aktiivsust ning näha on, et teie ise ka olete väga palju võidelnud selle eest, härra Krõndak, et teie riik jätkaks Euroopa suunal. eelmine aasta, kaks tuhat kuusteist, oli üsna turbulentne, hoolimata sellest, et erinevaid sündmusi nägime me ja alati on see võimalus olemas, et äh, erakordseid asju juhtub, aga kindlasti struktuursed parendused teie riigis näitavad, et edusamme on tehtud. olles seda öelnud, tahaksin ma juhtida teie tähelepanu väga tähtsale probleemile, mis puudutab äh, parlamentidevahelist äh, koostööd selge on, et Euroopa Liit tahab näha stabiilset eh, terviklikku Bosnia-Hertsegoviina, aga, aga selleks peab olema eh, tegemist stabiilse riigiga ja Euroopa Liidu liikmelisus peab olema konsensusepõhine, eh, mida on mitmetel kordadel ka üle korratud. paraku on praegu parlamentaarset dimensiooni puudu kahe parlamendi vahelistes suhetes ja seetõttu on vaja ka, ka stabiliseerumis- ja assotsieerumiskoostööst äh, äh, selles aspektis meil on tehnilisi probleeme ja hoolimata sellest, et erinevaid pingutusi on tehtud, ei ole mingisugust lahendust praegu leitud ka Bosnia parlamendis on erinevaid gruppe, kes seda edusammu ei lase juhtuda, ilmselt sellepärast, et kardavad, et kaotavad oma praegused positsioonid. mida teie välisasjade ministrina arvate, kuidas te saaksite olla kaasatud sellesse protsessi? kaks tuhat seitseteist on valimiste aasta, nagu teame. mida oleks võimalik teha selleks, et tuua Bosnia lähemale Euroopa Liidule ja integratsioonile? ja see on asi, mida me kõik soovime, et juhtuks, aitäh! härra Preeda, palun no.. tänan, härra esimees. aitäh teile, härra minister, et te tulite siia, et rääkida edusammudest äh, ja reformidest. ja ma soo-, äh, ühesõnaga ütlesin, et suur aitäh teile teie jõupingutuste eest, et riigis toimuksid reformid, olen nõus sellega, et kui ütlete, et et praegu on hetk, mm, kus toimuvad suured edusammud ja mul on kolm küsimust. kõigepealt esimene, see, mis puudutab arvamust nafta derivaatidega puudutavate seaduse kohta. see on oluline ka näiteks Rahvusvahelise Valuutafondi jaoks eh, ja sellega on seotud reformide agenda. milline on lootus, et see seadus võetakse õigeaegselt vastu? teine küsimus puudutab eh, küsimustike ettevalmistust, eh, vastavust, vastuste ettevalmistust, küsimustikele, vabandust. ja mul on tunne praegusel hetkel, et äh, meil praegusel hetkel eriti vastuseid pole ja lõpuks nägime küsitlusi, mis äh, ARI poolt äh, avaldati. näeme, et on erinev, väga erinev toetus suhtumises Euroopa Liiduga ühinemisse, eriti näiteks Res Publica Srpska puhul, te olete sealt ise pärit, kuidas on võimalik seal suhtumist muuta? mida võime teha selleks, et, et aidata sealseid Euroopa-meelseid? aitäh ja nüüd variraportöör härra Papadakis kõigepealt. suur tänu teile, esimees mina tahaksin omalt poolt öelda tere tulemast Bosnia-Hertsegoviina välisministrile. olen just hiljuti olnud variraportööriks äh, raporti puhul. Äh, olen ise pärit äh, Küproselt ja võin teile kinnitada, et meie koduriigis oleva olukorra tõttu tean väga hästi, mille ees seisab teie koduriik. meil on kindlasti oluline avada äh, perspektiiv ka järgmisele äh, põlvkonnale, et äh, nad näevad ja tajuvad, et miski nende elus muutub. ja siis muidugi on väga oluline teema ka korruptsioonivastane võitlus. noored inimesed pettuvad igapäevaselt, seda just tänu korruptsioonile riigis, nad lahkuvad riigist ja ei näe lihtsalt mingisugust perspektiivi Ehm, millist rolli mängib äh, korruptsioonivastane võitlus ja selle nähtavus äh, riigis, kui inimesed ei näe, et erisustest on võimalik äh, üle saada, seda, et erinevad, et inimesed on erinevad, siis nad ei satu konflikti selle põhju, selle põhjal ja niimoodi on võimalik ühiskonda lepitada aitäh! ja nüüd härra Tannak, palun, ECR fraktsiooni nimel. suur tänu teile, esimees, loomulikult meie fraktsioon äh, toetab äh, seda, et Bosnia-Hertsegoviinast peaks ja võiks saada kandidaatriik äh, Kosovo mittetunnustamispõhjustel on tegemist Bosnia-Hertsegoviina näol ainukese riigina, mis praegu on kandidaatriigi saatusesse jõudmas, seda saab Äh, tagada, olgugi et äh, valitsuse võim on endiselt nõrk ja ka Vene Föderatsiooni vahele segamine selles äh, regioonis muut-, muudab asja, aga Daytoni rahulepingu järel on nüüd aega mööda läinud ja meie fraktsioon parlamendis toetab kõiki jõupingutusi ja ka välisministri väljaütlemisi siin, sellepärast et selleks, et aidata Bosnia-Hertsegoviinat jõuda ja edasi areneda Euroopa teel. esimene küsimus, Venemaa vahele sekkumine on väga hästi teada ja ka Montenegro raporti puhul me nägime, et ka Montenegros ei ole olukord teistsugune. küsimus, millist rolli mängib Türgi teie koduriigis? ja sellega seotud küsimus, milline on äh, välisrahastuse näiteks äh, Äh, Pärsia lahe riikide erinevate fondide toetus, äh, salafistide mošeede rajamine, mida on tehtud äh, selleks, et džihadistid, kes on läinud võitlema välisvõitlejateks ISISe juurde Mosulis, aga pärast Raqqa kaotamist ja Mosuli nende käest äravõtmist ilmselt tulevad tagasi, kuidas nendega toime tulla? et Bosnia-Hertsegoviina äh, näol on tegemist ka vaatlejaliikme ning minu enda äh, koduriik äh, Ühendkuningriik pärast Brexitit välisteenistus ei ole nõus sellega, et Ühendkuningriik peab Londonis järgmisel aastal tippkohtumist Berliini protsessiks pärast Brexitit aga äh, pärast Brexitit äh, igal juhul oleme ka Lääne-Balkani riikidega äh, tihedatest suhetest huvitatud. suur tänu ja nüüd liberaalide nimel härra Raados, palun. suur tänu teile, härra minister. tahaksin toetada ka oma fraktsiooni nimel äh, Bosnia-Hertsegoviinat. mõned nädalad tagasi võtsime vastu protokolli, mis puudutas stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut ja see võtab arvesse ka Horvaatia võimalikku liitumist Euroopa Liiduga ja see oli esimene tingimus Bosnia-Hertsegoviina jaoks, teine on majandusreformide vastuvõtmine ning kolmandaks koordineerimismehhanismi vastuvõtmine. mõned sõnad nüüd selle kirja kohta tegemist on teemaga, millega tegeleb praegu Euroopa Komisjon ja see peaks äh, ka kajastama äh, Bosnia-Hertsegoviina sees olevaid poliitilisi suhteid. kui te vastate küsimustikule, siis on teil vaja ilmselt äh, koordinatsiooni tegevust ja see võiks ollagi tuleviku tarvis testiks kui meil on vaja koordineerimismehhanisme, sellepärast et need mehhanismid, mis Euroopa Liidul on, on keerulisemad äh, kui see, mida meie ja teie oleme vast kogenud. nii et äh, küsimus on koordineerimismehhanismi äh, kasutamisest küsimustikule vastamises. suur tänu, aitäh, head kolleegid, see oli esimene kõnelejate voor, palju küsimusi ja välisminister vastab nüüd kohe esimesele küsimuste ringile ja kui aega jätkub, siis võtame ka teise küsimuste ringi. enne kui vastate, tahaksin veel lisada siin omalt poolt ühe küsimuse. kas toetate äh, Lääne-Balkani tolliliidu ideed ja kui jah, siis kas usute, et järgmise äh, Balkani tippkohtumise ajal see idee ka käiku läheb? suur tänu küsimuste eest selles esimeses küsimuste ringis, ütleb välisminister, püüan vastata lühidalt niimoodi, et saaks veel esitada küsimusi. kõigepealt härra Pitsula, ühtne parlamentaarne mm, nõukogu, mida seal teha saab? me teame muidugi erisusi äh, ministrite nõukogu, valitsuse ja parlamendi vahel ja me teame, kui tundlikud on need äh, küsimused nii et võtame rahulikult. aga kindlasti toimuvad äh, läbirääkimised inimestega, kes meie parlamenti esindavad, me peame nägema, kas on mingi võimalus, et me oleme osaks äh, lahendusest järgmiste nädalate jooksul, äh, sest viimane hetk on selleks tõesti käes. ja me saame sellest probleemist väga hästi aru, tegu on segust teatud hirmude vahel, mis meie äh, poliitilistes võitlustes riigis ilmnevad ja nüüd peame näitama ka valmisolekut. kohanduda meie sisemised menetlused äh, sellega, mis Euroopa Parlamendis äh, käimas on. nii et meil on võimatu lahendust praegu pakkuda, ma tean, et siin on äh, võimalusi ja püüan ka äh, olla ja esindada seda aspekti läbirääkimistel riigi sees. siis härra Preeda küsimus. üks väga kuumasid teemasid praegusel hetkel on olukord, mis puudutab uusi seadusi, seaduspakett, kus on kütuseaktsiis äh, ja sarnased maksundusmeetmed, neli seadust on selles paketis ja sisemine poliitiline võitlus käib kui ma hakkan siin detailidesse laskuma, siis kaotame ka palju aega praegu aruteluks, aga eh, et te aru saaksite, siis erinevad parti-, parteid osalevad eh, erinevatest ministrite eh, läbirääkimistel riigi tasandil ja nende seaduste vastuvõtmiseks on päris suur sisepoliitiline kähmlus sellepärast et mõningad äh, poliitilised äh, osapooled on tahtnud äh, abi just nende suhtes, kes on puudutatud nendest seadustest kõige rohkem ja nad tahaksid, et see pakett võetaks kõigi poolt vastu. siin sellist kokkulepet ei ole, nii et see kiire menetlus parlamendi poolt läbi ei läinud ja me ei tea ka, kuidas see kõik areneb loodetavasti on võimalik see kiiresti vastu võtta, kui äh, inimeste meelsus muutub, aga keegi praegu täpselt ei tea, kuidas see konkreetselt nende nelja õigusaktide paketiga edasi läheb, see protsess. ja kas need ka õigel ajal vastu võetakse? eriti kui võttes arvesse IMF-i Äh, tähtaega teise äh, abipaketi saamiseks. siis vastused küsimustikule. tegemist on samade küsimustega, nagu esitas tegelikult äh, härra Raados. küsimus on koordineerimismehhanismis ja nagu me kuulsime, siis äh, tegemist on ilmselt kõige äh, keerulisema mehhanismiga oma taoliste hulgas. aga me ei tea endiselt, äh, kuidas see kõik toimib. me oleme loonud kõik alused, poliitilised otsused on tehtud selle jaoks, ühtsäälne poliitiline otsus on mitte riigi tasandil, vaid ka mujal tehtud, et need kolmkümmend kolm gruppi ära nimetada, kes oma pädevuste äh, ulatuses selle kallal tööd tegema hakkavad, aga tõsine äh, küsimus on see, et meil on palju tööd. meil on äh, suurepärane äh, ujusauto, aga see seisab endiselt garaažis. nüüd ajame selle välja ja vaatame, kuhu sõita. institutsioonid pakuvad lahendused vastavat äh, nendele küsimustele, nii, riigi tasandil kui föderatsiooni tasandil ja Srpska äh, vabariigi tasandil. nii et äh, kõik küsimused on äh, üles laaditud, edasi saadetud ja nüüd ootame lõppvastuseid. eelolevatel nädalatel saame me vastused mõle, kõikidele küsimustele, kuidas asjad paremaks on läinud saame teada ka, millised on küsimustiku vastused ja kas meie koordineerimismehhanism töötab siis mis puudutab äh, Srpska Vabariigi meelsust äh, üleüldist äh, Euroopa Liidu suunas, minu arust see ei ole negatiivne. tulen sealt ise, olen ka partei aseesimees, kes on juba üheksakümne üheksandal aastal oma ähm, väga suureks eesmärgiks selle seadnud äh, ning äh, neli aastat et äh, pärast äh, sõja lõppu ei olnud äh, väga populaarne olla väga Euroopa-meelne, oleme seitseteist ja kaheksateist aastat sinna suunas survestanud, jätkame seda tööd nii palju, kui on vaja. ja pean ütlema, et meil ei ole tegelikult mingisugust Euroopa vastast meeleolu äh, vastupidi, Srpska Vabariigi inimesed arvavad, et nad on Euroopa inimesed, nad kuuluvad Euroopasse ja nad tahavad äh, sammuda Euroopa teel. ja mina arvan, et väga tähtis on see ja kuna aeg on napp, siis ma siin ei saa detailidesse laskuda, aga tähtis on öelda, et tähtis on teha eristus inimeste tahte ja soovi vahel olla valmis võtma üle Euroopa väärtused ja minema Euroopa teel edasi ja teisest küljest mõningate valitsuste, valitsuse liigutuste vahel. ja see eristus on väga tähtis. härra Papadakis küsis ka äh, usujuhtide rolli kohta riigist. minevikus, eriti enne sõda ja sõja ajal ja just pärast sõda, tõi see kõik kaasa Äh, probleeme omajagu. aga võin öelda, et äh, siin on võtme lähenemine kokku pandud, mis nüüd on täiesti aktsepteeritav ja täiesti konstruktiivne. see on ka islamit esindavate usujuhtide, katoliiku ja teiste usujuhtide äh, põhimõte. ja siin mõelda ka selle peale, milline on äh, usujuhtide roll igapäevasele poliitikale. see on minu mulje. me ei ole üheski organis selle kohta arutust pidanud ega otsuseid ka teinud, aga minu arusaam on, et mõju eh, igapäevasele poliitikale on väga väike, ilmselt kõige väiksem, mida üldse mäletan ja see on hea, sest eh, nii peabki olema. mis puudutab islami kogukonna juhtide eh, küsimust siis äh, nemad olid väga selgelt äh, võtnud positsioonid, äh, mis puudutab radikaliseerumise terrorismivastast võitlust. ja Bosnia-Hertsegoviina on väga pühendunud üleilmsele koalitsioonile terrorismi või vastaseks võitluseks ja siin on kindlasti usujuhtide kaasamine väga tähtis. aga härra Tannuki küsimus on ka sellega seotud. no esiteks siis äh, Venemaa roll. ma arvan, et Vene roll, seda äh, nähakse kui ohtlikuna, aga see on minu arust liialdatud äh, järeldus venelastel on muidugi huvi kindlasti Balkani ja ka Bosnia-Hertsegoviini vastu, eriti just Srpska vabariigis on neil äh, investeeringud, mille huve nad kaitsevad, aga kui me mõtleme poliitilist mõju, siis ei ole meil mingit mõju, mis peaks häirekella tööle panema. mina olen välisminister, olen kolm korda härra Lavroviga kokku saanud, olen ka saadikuga korduvalt kohtunud, meil on ka erinevaid ähm, võimalusi kohtuda ning äh, meie huvi on head suhted Venemaaga. meil on mitmeid äh, väliskaubanduspartnerluslepinguid ja kontakte, aga meie strateegiline välispoliitika eesmärk äh, number üks on Euroopa Liit, äh, Venemaa aktsepteerib seda ja mingisuguseid negatiivseid äh, tundeid siin pole. siis küsimus, mis puudutab Pärsia lahe riikide mõju ja nende sihtasutuste ja fondide kasutust, sama vastust tegelikult nagu välisvõitlejate küsimusele meil on ministeeriumeid ja institutsioone, kes neid küsimusi järgivad, kõik organisatsioonid on muidugi meie luubi all ja me teame, et islam Bosnia-Hertsegoviinas ei olnud mitte kunagi vägivaldne islam, vaid pigem kindlasti ei olnud tegu radikaalidega, ja see on oluline, et see olukord niimoodi jätkaks. tähtis on öelda, et välisvõitlejate koha pealt äh, Bosnia-Hertsegoviina oli üks nendest riikidest, kes esimest korda viis äh, sisse seaduse, mis karistab äh, välisvõitlejate värbamist, võitlemist ning igasuguseid mõjusid sellistele tegevustele. ja teiste tegevuste juures on oluline ka fakt, et kaks tuhat kuusteist esimest eh, korda oli tegemist aastaga, kus null inimest, null inimest läks välisvõitlejast, eh, välisvõitlejaks teistesse riikidesse. ja mis puudutab tagasi saabunuid, eh, siis nelikümmend kuus eelmisel aastal, kakskümmend kuus neist juba ootavad kohtuprotsessi ja teisi valvavad meie agentuurid äh, väga tugevalt. nii et keskendume sellele ja äh, väga suur infovahetus on ka teiste luure ja muude ametitega. mis puudutab suhteid äh, Ühendkuningriigiga, siis Sarajevas olid mõned päev tagasi härra Johnson suurepärane kohtumine. ja peab ütlema, et meie nüüd küll mingid otsuse langetajad ei ole selles suhtes kus Berliini protsessi kaks tuhat kaheksateist konverents aset leiab, aga meile <laughs> ei oleks see pinnuks silmas, kui uue Ühendkuningriigis toimuks Londonis. mõningad dilemmad muidugi on. inimesed küsivad, et mis signaali me saadame. London on Euroopa Liidust väljas, meie räägime aga Londonis Euroopa integratsioonist kõik piirkonna riigid loomulikult keskenduvad eelkõige Bosnia-Hertsegoviinale. meie oleme huvitatud sellest, et meie suhted Ühendkuningriigiga süveneksid isegi olukorras, kus nad Euroopa Liidust on lahkumas. nagu oleme tihti kuulnud, nad ei lahku teisele planeedile, vaid jäävad ikka Euroopasse ja meie oleme huvitatud suhete jätkumiseks, jätkumisest ja kui me räägime sellest, et Ühendkuningriik peaks korraldama kaks tuhat kaheksateist Berliini protsessi konverentsi, ma ei saa teile praegu vastata sellele küsimusele, räägime sel teemal edasi, aga meie jaoks ei ole see mingi probleem. me oleme väga tänulikud Saksamaale ja Ühendkuningriigile selle eest, et Bosnia-Hertsegoviina uue algatusega algust tehti, mis suunas meid tagasi reformide teele, integratsiooniprotsessi. alguse sai see Berliinis ja võib-olla oleks isegi õiglane, et viieaastane tsükkel nüüd lõpeb Londoni, lõpeb Londonis, aga nagu öeldud, meie otsus see pole. ja siis koordineerimismehhanism, nagu härra Rados äh, siin äh, esitas, ma juba eelmiste vastustega vastasin äh, sellele, siis teie enda küsimus tolliliidu kohta. meie toetame igasuguseid ühtseid tegemisi, ja meie enda valitsuses ehk siis meie ministrite nõukogusse, me ei ole seda arutanud, aga ma tean, kuidas võtmeparteid seda asja näevad ja toetame seda mõtet. ma ei tea, kas Dresdes see õnnestub, jällegi mitte meie tõttu, aga teiste Lääne-Balkani riikide hulgas on seal veel dilemmasid aga meie oleme igal juhul positiivselt meelestanud ja niimoodi väljendame arvamust ka Triestas. suur tänu teile väga laiapõhjaliste vastuste eest sellistele detailsetele küsimustele. nüüd äh, teine voor. meil on pisut rohkem aega, kui algselt arvasime, aga sooviksin selle päevakorrapunkti lõpetada ähm, mitte väga hilja, kaheksa kolleegi saab sõna, poolteist minutit kõneaega ja kõigepealt saab sõna kolleeg Rutsa. suur tänu teile. suur tänu teile. tegelikult te juba vastasite küsimusele, mida ma tahtsin ähm, küsida. minu andmed välisvõitlejate kohta olid pisut teistsugused, aga ilmselgelt on teil erinevad allikad, igatahes hea meel on see, et ütlete, et praegusel hetkel ei lahku Gruusiast välisvõitlejaks mitte keegi mina olen eh, li vastu liidust, liidus soovime, et Bosnia-Hertsegoviina ja teised Lääne-Balkani riigid võiks eh, omaenda väärtustele toetudes eh, lis-, ühineda ja kui na ei suuda seda teha oma jõududega, siis peab Bosnia valimisõigus olema see, Ähm, mis otsustab ja kõiki ka kroaate, horvaate tuleb võrdselt äh, kohelda. ütlesite, et äh, meil on erimeelsused minevikus, peame vaatama seega tulevikku, see on õige, peab äh, rõhuma reformidele, aga kui me ei suuda isegi eh, otsustada, milline määrus eh, sätestab Euroopa Liidu ja Bosnia vahelisi suhteid, siis ma paluksin, et te kasutaks juhust, kui teil on Horvaatia toetus ja teiste Euroopa Liit, riikide toetus, Euroopa Parlamendi toetus, palun tehke nii palju tööd kui võimalik, et see küsimus lahendada. ning see, mida ma soovisin nüüd küsida, see on juba vastuse saanud, aga tore olla optimist, aga, aga tuleb tõepoolest tegutseda Bosnia-Hertsegoviina siseselt. järgmisena saab sõna härra Fruit. Äh, suur tänu. ma räägin Julie Wardi nimel, ta vabandab, et ei saanud siin tulla, sest tema on Bosnia delegatsiooni liikmed. ma soovin äh, süvendada äh, suhteid äh, Ähm, Bosnia rahva ja valitsusega, mina olen täna Itaalias, kus kohtun Bosnia noorukitega, parimate noorukitega ning äh, selle läbi äh, kunsti ja äh, loomingu läbi süvendada demokraatiat. tahaksin tead-, küsisin, mida nemad teid, teile öelda sa tahaks ja see on nende sõnum aitäh, et minister sõnumit kuulab, suur tänu ka eh, järgnevatele kõnelejale ja ÜRO-le eh, selle eest, et eh, Bosnia noort, noorsugu toetatakse, pöörake meile tähelepanu. Nad teavad, mida teha, neil on oskused selle tegemiseks, neil on projektid. mitte kõik Bosnia noored ei ole aktiivsed, kuid siiski Bosnias on väga palju noori, nad on motiveeritud ja ühiskondlikult mõtlevad noored on tulevik ja te ei tohi meid maha jätta. Teie ja meie saame koos teha eh, Bosniast eh, tore riik. suur tänu. Thank you, Mr Freund. Now Mr Weigel for.... järgmisena saab sõna liberaalide nimel härra Weigel soovin samuti teile siin öelda tere tulemast ja loomulikult soovin kõike head Bosnia rahvale. piiri ja küsimused ja erinevate rahvusgruppide vahelised küsimused on siin juba arutlusel olnud. õnnetuseks on meil praegu põhjust äh, muretseda äh, olukorra pärast mõlemates küsimustes, mitte ainult Bosnia-Hertsegoviinas, vaid ka mujal. seega kaks küsimust. kui kaugele on jõudnud läbirääkimised eh, lõplike piiride ja erandusjoonte osas ja veel teine konkreetsem küsimus kas olete nõus äh, kokku leppinud äh, horvaatidega Neumi äh, silla osas? kavatsen Dubrovniki puhkusele minna ja loodan, et näen varsti selles osas ka mingisugust lahendust. suur tänu, kolleeg Veigel ja nüüd saab sõna härra Kuukan suur tänu, tere tulemast, härra minister, käite siin väga tihti, et me saame kõrgema tasandi dialoogi näha siin ja nagu te näete, kui asi puudutab teie tulevikku, siis võite loota meie eh, nägime eh, ka seda, et äh, praegu tegeletakse paljude küsimustega, mis on äh, väga ajakohased, äh, eriti puudutab see valimissüsteemi ning Bosnia samuti ka kohaldamine, mis õigustikuga on samuti üsnagi edasi arenenud tean, et, et ähm, meelsust muuta Bosnias äh, võtab üsnagi palju aega, aga äh, sellega peaks poliitikud kindlasti tegelema ning äh, kolleeg Pitsula mainis tegevusetuse tsüklit valimiste vahel. kui valimised hakkavad lähenema, siis kõik tardub ja see äh, takistab arengut ning kuna Bosnia-Hertsegoviinas on eh, pall valimisi, siis see asi muututab, muut-, on väga tõsine, kas sellega saaks midagi ära teha? suur tänu, Edward. ja nüüd järgmisele Brozovko, palun. suur tänu, esimees. ma võtan sõna pärast kolleeg Kukanit, kes kes esitas kõik küsimused, mille mina kavatsesin esitada. mis puudutab nüüd Bosnia ülemkohtu reformi seoses äh, iga valimisseaduse muutuseid, mis on vajalikud äh, parema esindatust garanteerida. sooviksin teie käest küsida, kas äh, kas see toimub õigeaegselt ja kas kavatsete selles faasis kõik äh, vajalikud otsused äh, vastu võtta ning äh, samuti tahaks meenutada Euroopa Parlamendi otsus ülemkohtu otsuse kohta val valimisseaduse muutumiseks ja seda ka Mostari linnas, muuhulgas ka meediapluralismi küsimuses, kuidas kaugel te olete nende probleemide lahenditega äh, ning tahaksin küsida ka kõrge esindaja käest seda, mida oleks võimalik teha, et edasi liikuda selles keerulises valdkonnas. ja järgmisena saab sõna Peeter, suur tänu teile, härra minister. kõik edusammud, mis on Bosnia-Hertsegoviinas tehtud, teevad mul hea meelt, muidugi on vaja teha veel palju jõupingutusi. kui tõesti soovime vajalikud reformid ellu viia. siin räägiti Euroopa Parlamendi resolutsioonist ja eh, siin on räägitud nüüd valimisseaduse muutumisest ning samuti ka föderaalmudeli kasutusele võtmist, mis annavad kõik võrdsed võimalused kõigile asutaja liikmetele ja nüüd oleks vaja rakendada rahvusvahelisi konventsioone, eriti keskkonnakaitse osas. saaksin teie käest küsida, kas on tehtud mingisuguseidki edusamme näiteks Bosnski eh, Brodi nafta eh, töötlusjaama eh, ümbertegemiseks, mis mõjutab mitte ainult bosnlasi, vaid ka horvaate. järgmisena saab sõna härra Nart tänan, härra esimees. Äh, Bosnia äh, äh, Hertsegoviinas võib öelda, et on ähm, nii-öelda teater olemas, kus on filosoofilised muudatused, poliitilised muudatused äh,, ja legaalsuse osas tehakse edusamme, kuid mind huvitab seda, äh, mis toimub tegelikult, nagu te teate, et Bosnia-Hertsegoviinat pole tegelikult olemas, vaid on olemas äh, kolm äh, osapoolt, mis enne võitlesid omavahel ja nüüd on selja keeranud teine teisele, teisele, nende vahel ei tule pole mitte mingisugust kommunikatsiooni, sellega seoses on tegemist kunstliku riigiga, millel on sisemised probleemid, mida aitavad kaasa välis aspektid ei Horvaatia ega Serbia ei aita lahenduse leidmisele, nagu Makedooniat ei aida Bulgaaria, Serbia ega Kreeka. seega on äh, olukord selline, kus poliitiline metafüüsika, milleks on meie avaldused ja äh, suurepäraste äh, seaduste koostamine, sellest kõigest ei ole mitte mingisugust kasu, sest endised kogukonnad on omavahel Eh, seinade selle seina tõmmanud, seega ei ole kogukonda, ei ole riiki ja see äh, tähendab seda, et on tohutu plahvatusoht nagu ka Makedoonias, eh, kus Makedoonias on veel olukord hullem. nii et mingeid, mitmeid seaduseid või määruseid või ministeeriumeid kavatsete eh, luua, võttes arvesse, et need kasvab nagu seeni. mida kavatsete teha tegelikult, et sotsiaalselt Bosnia-Hertsegoviina kah olemas oleks? suur tänu ja nüüd härra Pitella. ei, vabandust, siiski mitte. Peeterle, suur tänu, suur tänu teie Euroopa-meelsuse eest, mis on alati siin kojas olnud väga teretulnud. ma arvan, et teie koduriik ja selle Mm. Eh, see on eelkõige seotud küsimusega, kuidas näidata ühtsust mitmeskesisuses eh, ning rääkisid rahust ja sellest, et sõda enam ei toimu. Eh, sõja mittetoimumine on hea, aga sellest ei piisa ning teine küsimus puudutas koos tegutsemist, arvan, et Bosnia-Hertsegoviina Euroopa perspektiiv Eh, on väga oluline ja kogu tulevik, Euroopa meelne tulevik sõltub koostegevusest. kus arvate, et võime dünaamilisema lähenemise leida selles riigis ja kuidas kuidas äh, kui võimalikuna näete teie Lääne-Balkani ühisturgu, mõned ütlevad, et see oleks teostatav paari-kolme aastaga, mida teie sellest asjast arvate? ning veel minu kommentaar eh, Londoni kohta, siis olen nõus sellega, et ma ei piiraks eh, Suurbritanniat, mis on Euroopa Liidu liige endiselt kõige õiguste ja kohustustega. Eh, ma ei piiraksid Balkani riikide Euroopa äh, progressiga kokku. tänan, ma ei tea, kas on võimalik kuue minutiga vastata, aga proovin. see, mis puudutab null kaks, äh, mitte seda, et mitte ühtegi välisvõitlejat ei lahkunud kaks tuhat kuusteist Süüriasse, siis see on meie julgeolekuteenistuste ametlikud andmed nüüd äh, ühisturg, tolli äh, küsimused, siis ma loomulikult detailidest ei hakka rääkima, aga meie jaoks on see äh, midagi, mis aitab meil Euroopa protsessi edasi viia. see asendab meie liikmelisust mitte ainult Bosnia-Hertsegoviinas, vaid ka teised Lääne-Balkani riigid oleks sellele vastu Vene küsimused äh, Lääne-Balkanil. Äh, ja val-, valimiste küsimused äh, siis nagu te teate, võttis ülemkohus vastu teatud otsuse, kuid kelleks, kõigeks on vaja poliitilist ühtsust ning ütlen teile täiesti ausalt, see on praegu eelkõige Eh, praegu erinevate poliitiliste esindajate käest bosnialaste ja horvaatide käes, sest ja eh, küsimus on nüüd selles, kuidas leida horvaatialaste, horvaatidele võimalus eh, oma esindajad valida mitte ainult presidendi rolli, vaid ka föderatsiooni parlamenti mul oli hea meel äh, kuulda sõnumeid noorte bosnialaste käest loomulikult. meil on vaja rohkem tegevust valitsuse poolt, erinevate struktuuride poolt äh, Bosnia-Hertsegoviinas äh, riigi tasandil ja mujal, meil on vaja ka tegevust noorte poolt rohkem. meil peame kõigepealt ettevõtlusvaimu äratama noorte seas ning äh, üheksakümmend protsenti noortest eh, keskkooli ja ülikooli eas eh, mõtlevad selle peale, et kui nad hariduse on lõp-, eh, lõpetanud, tahavad nad valitsuse jaoks töötada, linnade jaoks vaatama või telekomi operaatorite jaoks. mitte ei mõtle nad selle peale, kuidas kasutada seda, mida nad õppinud on mingi oma projekti elluviimiseks, nii et äh, meil peab olema mõlematasandiline lähenemine ja härra Vaigel küsis piiriküsimuste kohta, jah, Montenegroga meil on korras, kirjutasime poolteist aastat tagasi lepingule alla, räägime asjast Horvaatia ja Serbiaga, meil ei ole vaidluseid, mis võiks julgeoleku või poliitilisi probleeme tekitada. protsess praegusel hetkel jätkub Eh, teiste naabritega, mis eh, puudutab nüüd eh, silda, siis oleme jõudnud lahenduseni, algusest peale ütlesin, et see pidi olema tehniline küsimus ja tean nüüd, et üle-eelmine Horvaatia valitsus ajas seda asja, siis sai sellest poliitiline küsimus, kui me tulime tagasi tehniliste aspektide juurde, siis äh, oli võimalik jõuda lahenduseni, sest kaks sõbralikku riiki saavad kokku ühel sillal. Horvaatia loomulikult nagu võib normaalne, soovivad eh, eh, ühin-, kokku viia kaks osa oma territooriumist eh, ja Bosnia soovib jällegi ligipääsu merele ja küsimus on selles, kuidas need erinevad huvid kokku viia, hakkame lahendusele lähenema, kuigi sild ei ole veel valmis, võite ikkagi planeerida juba praegu rannikule reisi. tänan härra Kukanit, suurt tänu talle kommentaaride eest Bosnia kohta. meil on tõesti liiga palju valimisi, mida teha. ja see ongi üks valimisseaduse muutumise mõte, et kohalikud valimised ja üldvalimised toimuks korraga, ma ei tea, kas meil õnnestub seda teha see on keeruline, aga teostatav e. ning e, praegusel hetkel nelja-aastane periood peaks e, üritama midagi muuta. E, esitati küsimus ka resolutsiooni kohta ja selle kohta, mida teha Mostari probleemiga, pressivabaduse kohta ning horvaatiakeelse telekanali kohta loomulikult Need on küsimused, mis veel aastaid äh, lahendust ootavad. Äh, te, te ütle, küsige võib-olla härra Intsku käest, temal on võib-olla paremaid võimalusi kui minul, aga igatahes on meil vaja sisemisi lahendusi. Äh, võib-olla rohkem kui minul. ja kolleeg Peeter, keskkond on meie jaoks oluline teema, eriti see suure reostuse küsimus, esimene eh, sel kohtumisel minister Stiriga oli arutelu all see küsimus ja pärast seda toimusid eh, Serbia Vabariigi ametnikega kohtumised ja eh, pärast seda jät-, oli, toimusid mitmed kohtumised ja rääkisime seda ka eh, eh, Venemaa välisministriga. me rääkisime siin eh, selle ainult nafta jaama küsimusest me peame muutma seda, kuidas ta toimib, mis vähendaks reostust ning arvan, et selles faasis nii palju, kui mina aru saan vestlustest härra Stiliga, see oleks eh, ka tema inimeste jaoks aktsepteeritav, sest praegu nad kannatavad ja ma saan sellest aru. härra Nart. Teil tuli väga eh, karme sõnu, aga ma tundsin selle taga head kavatsust, aitäh hea kavatsuse eest. jah, teie jaoks see esmane sõnum on miski, mida me kordame, meil on vaja olema, olla rohkem näoga teineteise poole. kolm kogukonda ei saa vägisi kokku suruda, peame rohkem teineteisest rääkima ja loomulikult jagan teie muret ka Makedoonia pärast, loodan, et poliitika läheb õiges suunas edasi ja sooviks öelda, et ma ei ole nõus, kui ma nüüd õigesti aru sain teie kommentaarist, see puudutas äh, Belgradi ja Zagrebi rolli. ma arvan, et nemad äh, ei ole äh, osa probleemist, vaid ähm, nendepoolne huvi on normaalne ja konstruktiivne. meil toimuvad ühised kohtumised Serbia valitsusega äh, ja kohtume ka Horvaatia valitsusega juunikuus, nii et võime keskenduda eh, tegelikele küsimustele, et eh, minevikust eemale saada ja lõpetan härra Peterlega. millal me hakkame rohkem koostööd tegema? loodan, et arutelud äh, valimisseaduse reformi agenda kohta leiavad äh, positiivseid vastuseid ja loomulikult äh, see, mis räägiti ühisturust ja tollist, siis see on meie jaoks oluline, näeme, kuidas see asi edasi läheb, see aitab meil igatahes protsesse kiirendada, mitte neid asendada. see ei asenda meie lähenemist Euroopa Liidule. minister. härra minister äh, Tšernodak, lubage teha kolm märkust lõpetuseks. kõigepealt äh, ma tahaksin teid tänada selle arvamuste vahetuse eest, et tulite meile külla, et vastasite kõikidele küsimustele, nii et äh, see info on meie jaoks tähtis ja teiseks ma tahaksin vabandada. me kirjutasime teie perekonnanime valesti. üks A jäi välja, et Tšernodak on teie nimi ja lõpetuseks kinnitan terve komisjoni nimel, et meie konstruktiivne dialoog jätkub teie ja teiste teie riigi esindajatega ja kinnitan, härra minister ja proua suursaadik ka seda, et meie komisjon jätkab äh, Bosnia ja Hertsegoviinale tähelepanu pööramist ja toetame teid nii, nagu teie suurepärane riik on ära teeninud. suur tänu ja kena päeva Brüsselis! niisiis, daamid ja härrad, nägemist, minister, ja nägemist, suursaadik, kohtume järgmine kord uuesti. ja nüüd äh, läheme edasi, järgmine päevakorrapunkt, taas kord räägime Bosnia ja Hertsegoviinast ja paluksin Valentin Intsko siia minu kõrvale Herzlich willkommen. Grüß Gott, danke für den schönen Empfang. Ja, wo sitze ich? Sie sitzen hier. Ja. So, liebe Ensko, herzlich. kallis Insko, tere tulemast, daamid ja härrad. nüüd siis päevakorrapunkt number neliteist, tervitan siin äh, härra Valentin Inskot, nagu te teate, ÜRO kõrge esindaja Bosnia ja Hertsegoviinas kelle roll on muuhulgas äh, olla ka valvekoeraks äh, Daytoni rahukokkuleppe täitmise osas. Te kuulsite tänast arutelu minister äh, Tšernodakiga ja te teate, millest me siin räägime. Te olete kuulnud ka küsimusi, mis kolleegidel on olnud huulil ja ilma pikemalt viivitamata annaksin nüüd sõna teile umbes kümneks minutiks ja siis on jälle võimalus äh, kolleegidel küsimusi esitada. palun, teil on sõna. suur tänu ja su-. ei ole väga lihtne äh, kümne minutiga rääkida riigist, kus on neliteist valitsust, neli usulahku, äh, neli asutavat rahvast, kus on kaks erinevat kogu ja kaks kirjaviisi, ladina ja kirillitsa ja mis on ühe riigina esitatud rahvusvahelisel areenil, me peame probleemidest äh, rääkima kohe ja otse ja ausalt, äh, sellepärast et tingimused on Bosnia-Hertsegoviina äh, piirkonnas üheksakümnendatest aastatest oluliselt muutunud küll, aga stabiilsusele on ohte palju. me oleme näinud, et teatud erakonnad on väga lõhestavad olnud, kleptokraatia ja selline lõhestav poliitika ei aita kaasa stabiilsuse saavutamisele ja Bosnia tuleviku jaoks ei ole sellest ka kasu. me teame, et teatud erakondade juhid üritavad lihtsalt hoida võimu ja oma privileege mitte kaotada. teatud poliitikatel on väga selge finants, väga selged finantskaalutlused ja me oleme näinud, et sellest on tulnud midagi suu-, ohtlikumatki stabiilsusele, kui on olnud teised ohud, nimelt riik vaikselt äh, on lagunemas etniliste joone, joonte kohaselt. ma ei taha alalhinnata aga hiljutisi edusamme Euroopa Liidu teel, vastupidi, tõesti, see protsess on olnud märkimisväärne, aasta kaks tuhat kuusteist kuulsime eelkõnelejalt, oli väga edukas aasta kui me aga räägime Bosnia-Hertsegoviina tulevikust, siis ähm, minu meelest on lahendus ähm, kiire kandidaatriigi staatuse andmine ja siis hiljem liikmelisus, kui tingimused on täidetud. sest kui on riigile antud äh, kandidaatriigi staatus, siis ollakse tegelikult Euroopa Liidu ootesaalis ja mina toetan liikmelisuse äh, tegevuskava vastuvõtmist, et Bosnia-Hertsegoviina siis äh, ka NATO ootesaali saaks ja kõik äh, asutavad rahvad on seda poliitikat toetanud. minu seisukohti Bosnia-Hertsegoviina osas mõjutavad äh, minu kogemused viimase kaheksa aasta jooksul, kui ma olen olnud siis kõrge esindaja. ma näen äh, mõningaid pikaajalisi trende, mis on välja kujunenud, mitte ei keskendu siis ainult paarile viimasele arengule nüüd äh, lõhestav retoorika ja uued lõhestamisjoon, lõhe, lõhenevad jooned on esile kerkinud riigis väga selgelt, kuid äh, peamised eesmärgid on siiski sellised pikaajalisemad eesmärgid nagu Euroopa Liidu liitumine. Äh, kakskümmend viis aastat tagasi peaaegu täpselt täna hakkas sõda pihta, sellest sõjast ei ole üle saadud, eriti mõned poliitikad, teatud tingimusi täiesti eiratakse ja teatud huvid lükatakse tagasi ja avaldatakse survet. kodanikud, nende õiguseid ka süstemaatiliselt rikutakse, näiteks üle kaheksa aasta pole olnud kohaliku omavalitsuse valimisi ja pärast kohtulahendeid Euroopa Inimõiguste Kohtust äh, on mõnedelt kodanikelt ikka võetud võimalus eh, osaleda omalistel val-, omavalitsuse valimistel kandidaatidena, sellepärast et nad on teis-, teisest etnilisest grupist pärit. rahvusvaheline kriminaalkohus näitas, kui kiiresti presidentuur ja teised ametivõimud eh, võivad sakkuda raskustesse olulistes küsimustes eh, ja muuseas, pärast kolmekuulist pausi tulevad nad täna esimest korda kokku teatud poliitilised jõud on olnud äh, proaktiivsed tagasivaatava poliitika osas. koolis äh, räägitakse sellest, et äh, tuleb vähemuste õigusi pärssida, keelelisi õigusi, me oleme näinud segregatsiooni. Bosnias on ka keskkooli õpilased olnud tänavatel, et vältida koolis segregeerimist, need plaanid olid õpilased teavad, millised on äh, need negatiivsed tagajärjed, kui halvavad need võivad olla äh, nende riigi tulevikule, aga nende õpetajad ja vanemad võib-olla sellest aru ei saa. kümned tuhanded inimesed on lahkunud riigist, välisinvesteeringud on oluliselt kukkunud see kõik äh, on väga suures kontrastis sellega, milline oli pilt Bosnia-Hertsegoviinas aastal kaks tuhat kuus. siis oli tegemist enesekindla riigiga pärast suuri struktuurireforme, näiteks nagu õigussektoris, nagu teate, kaks kaitseministrit oli varem, kolm sõjaväge üksteist aastat tagasi, nüüd on meil üks kaitseministeerium, lisaks sellele luureametid, lipp, mida varem ei olnud, ja tugev valuuta, piiripolitseiüksused ja nii edasi rahvusvaheline üldsus jah, tegi suuri edusamme esimese kümne aasta jooksul, kuid eesmärgiks olid muidugi väga ambitsioonikad eesmärgid ja poliiti- ja ka erakonnad olid kõik nõus sellega, et tuleb riiki positiivselt vedada. nüüd äh, arvatakse riigis, et rahvusvaheline üldsus muutub järjest nõrgemaks ja võib-olla isegi väsi, väsi väsivad äh, ja nad lihtsalt loodavad, et nad äh, saavad äh, karistamatuse. rahvusvaheline õigus, eriti Euroopa Liit, peab sellisel kontekstil hoidma kurssi Bosnia-Hertsegoviina puhul ja suurendama jõupingutusi, kiirendama jõupingutusi ja me peame Bosnia-Hertsegoviina puhul nägema probleemi pakilisema. asju tuleb muuta, selleks on vaja Euroopa Liidu poolset toetust paljudel põhjustel kõigepealt Bosnia-Hertsegoviina on selgelt äh, rahumeelse ja jõuka Lääne-Balkani alustalaks, äh, lisaks ka loomulikult oma riigi alustalaks olemisele. president Vučić on sellest väga hästi aru saanud ja Euroopa Liit peaks äh, Serbia väga selgest sammust motivatsiooni juurde saama. peaminister Plenkovitš Horvaatiast on samuti äh, stabiilsuse toetaja olnud selles piirkonnas ja on samuti ulatanud abikäe mitu korda Bosnia-Hertsegoviina suunas, eriti mis puudutab laienemisprotsessi. teiseks, Bosnia-Hertsegoviina, nii nagu ka Euroopa ise, on äh, multietniline ja multireligioosne äh, kogu, inimesed on äh, aastasadu õppinud teineteisega kõrval, kõrv kõrvale elama ja me peame toetama seda sallivuse levikut ja Euroopa liku elu edendamist Bosnia-Hertsegoviinas. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid on teinud varem äh, Ehm, vigu, see viis endise Jugoslaavia territooriumil eh, jubedusteni ja meil on nüüd moraalne kohustus ja ka huvi ehm, olukorda muuta. Bosnia-Hertsegoviinas edu saavutamine oleks selgeks signaaliks teistele selle kohta, et riik on langetanud väga õiged eh, valikud eh, strateegiliste prioriteetide osas kui tahab kanda kinnitada Euroopa Liidu liikmesriikide perede seas. kolleegid, tähistame sellel aastal kuuekümnendat Rooma lepingute aastapäeva. mõelgem selle, millises olukorras oli Euroopa pärast teist maailmasõda ja milline, mis on Euroopa aluseks täna rahu, jõukus ja stabiilsus ja integratsioon. Euro-Atlandi visioon, visioon, mida jagavad Bosnia-Hertsegoviina kod-, kodanikud ja seda tuleb rõhutada, on saanud, leidnud endale konkurendi. me ei tohiks enam mõelda, et lihtsalt sellepärast, et meil on õigus ja meil ilmselt on õigus, kõik saab korda. Austria pressiagentuuri, kui neid uskuda, siis, siis on kuulda, et Serbia on kollektiivse mm, äh, rahulepingu assotsiatsiooni liige, mis on Venemaa loodud ja äh, Venemaa suursaatkond äh, on Sarajevas juba selgelt välja öelnud, et Euroopa Liidul on ka alternatiiv ja seega äh, loomulikult meie teel on palju kive, aga äh, tõeline integratsioon tuleb seada prioriteediks ja reformid. Bosnia-Hertsegoviinast peab saama kaasaegne, toimiv ja jõukas riik. kui ma räägin toimivast riigist, siis ma ei pea silmas tsentraliseeritud riigist, aga siiski riigist, mis toimib optimistlik olen ühel põhjusel. me oleme saavutanud Bosnia-Hertsegoviinas ennenägematut edu ka varem, siis kui me pühendusime ja seadsime endale ambitsioonikad eesmärgid, kui me tõesti seda jätkame ja seame endale jällegi ambitsioonikad eesmärgid, siis me kindlasti saavutame suurepäraseid tulemusi. suur tänu, härra Intsko, nende märkuste eest meil on umbes viisteist minutit veel aega, sest kell üksteist kolmkümmend hakkab äh, eelarve ja arengukomisjoni ühiskoosolek, nii et palun tehkem lühidalt. kaheksa kolleegi tahaksid sõna. minut poolteist maksimum ja alustagem härra Kukanist. suur tänu, härra esimees, tere tulemast, härra Insko. meil on väga hea meel teid siin tervitada. alustuseks ütleksin on väga vähe inimesi, kelle amet puhul võime me rääkida nii suurest ajaloolisest mälust kui teie seda omate. ma tahaksin tänada teid selle eest, et te olete pühendunud äh, selle riigi hoidmisele Euroopa kursil ja et te toetate seal piirkonnas stabiilsust ja rahu. Teid tuleb äh, tõesti austada igati, te olete selle kindlasti ära teeninud. kaks küsimust, rääkige meile palun regionaalsest dünaamikast ja kahepoolsetest suhetest Bosnia ja Hertsegoviina vahel ja millised äh, välistegurid äh, mõjutavad seda riiki ja teiseks, kas te võiksite kommenteerida kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta rahvaloenduse tulemusi, kus Bosnia-Hertsegoviina statistikaamet ja Republika Srpska vahel tekkis tuli, tüli. kas on võimalik nüüd veel, et see loenduse tulemus ikkagi avalikustatakse ja dialoog kahe ametkonna vahel taastub? suur tänu, härra Pitsula, palun. suur tänu, härra esimees, härra Insko, alati hea meel teid siin näha Euroopa Parlamendist arvamuste vahetusel mul on väga hea meel, et teie ütlesite, et Bosnia ja Hertsegoviina peaks olema toimiv riik, aga mitte tsentraliseeritud riik, sellega me kõik oleme nõus. aga minu küsimus teile, milline on täna Bosnia ja Hertsegoviina reaalsus? millised on Daytoni ja Euroopa Liidu mõjude segud? ja kui tugevad või nõrgad on Bosnia ja Hertsegoviina enda institutsioonid? mis peaksid asendama rahvusvahelise äh, rahvusvahelised organisatsioonid, kes seal rahu hoiavad. ja äh, millised on need selliste sündmuste mõjud, näiteks nagu teie poolt nimetatud Republika Srpska rahvahääletus ja, ja Serbiaga suhted? milline on prioriteet praegu, kas konflikti ennetamine või tõeline, tõelise edu saavutamine Euroopa Liidu integratsioonis? kui need kaks protsessi võivad joosta paralleelselt, siis ei ole sellest midagi, aga kui see ei ole võimalik ja väga palju on näiteid selle kohta, et äh, ÜRO äh, ülemvolinik peab ikkagi olema kohal, mis te sellest arvate, härra Raados? suur tänu ähm,, härra esimees, ka mina tahaksin härra Inskot tänada äh, kõrget äh, esindajat selle eest, et ta täna meiega liitus äh, Ahveti kohtumisel. minu küsimus puudutab äh, otsuseid, mille langetas Bosnia-Hertsegoviina põhiseaduskohus. nimelt äh, kohtulahendis on öeldud, et põhiseaduskohtu otsused kahe kogukonna osas on ebaseaduslikult ja et neid lahendi otsuseid ei saa mitte kuidagi rakendada ja et riik tegelikult toimib illegaalselt. üks nendest küsimustest on see, et Republika Srpska enamusrahvas on saanud õiguse oma esindajad valida parlamenti, mis peaks kaitsma siis rahva huve, aga praegu tehakse seda äh, rahva poliitilise tahte ja ka põhiseaduse vastaselt. Need inimesed, kes äh, olid sellel seisukohal varem, hakkasid sekkuma ka põhiseadusesse. Teie otsustasite seda mitte teha. ma ei kutsu teid muidugi üles sellisele sammule, aga tahaksin siiski teada, mida te arvate sellest niinimetatud ebaseaduslikust ja ebapõhiseaduslikust olukorrast, mis Bosniakilt on välja kujunenud? suur tänu, proua Suitsa. suur tänu, esimees. härra Insko, tere tulemast Euroopa Parlamenti. ma teen lühidalt, äh, minu küsimus puudutab teie hinnangut äh, valimisseaduse muutmise kohta, mis te arvate, kas teil on infot selle kohta, et kas valimisseadus äh, muudatus tuleb ja nii palju, kui mina tean, ei ole seda võimalik muuta valimise aastal. mis te arvate sellest ja minu järgmine küsimus. kas teil on mingisugust infot äh, selle kohta, et äh, mida tunnevad äh, Bosnia-Hertsegoviina inimesed Euroopa Liidu suunas, kas on mingisuguseid usaldusväärseid andmeid selle kohta? ja minu lõppjäreldus on, et Bosnia-Hertsegoviina peab muutuma, kui Bosnia-Hertsegoviina ei muutu, siis eh, peab seda tegema meie, muidu ei ole liitumine võimalik, aga ma küll ei usu, et Euroopa Liit oma kriteeriume hakkaks muutma. nii et Bosnia-Hertsegoviina peab keskenduma reformidele ja muudatustele. suur tänu, härra Freund! suur tänu, suur tänu, härra Insko, et meiega täna liitusite. kui ma nüüd teist õigesti aru sain, siis kutsute teie üles, et sellele, et Euroopa roll peaks olema tugevam selles riigis ja et liitumisprotsess kiirem. mõelgem aga sellele olukorrale, mis meil oli toona endiste Ida-Euroopa riikide osas, ma ei hakka neid siin üles nime lugema, ja siis me oleme rääkinud selles kontekstis sellest, et kas me mitte ei eh, tegutsenud liiga kiiresti. et eh, me oleks pidanud ootama võib-olla kauem õigusriigi kinnistumist, eh, oleksime taga, pidanud tagama korruptsioonivastase võitluse ja nii edasi ja toona räägiti sellest palju, et kui nad on Euroopa Liidu sees, siis see probleem kaob kas see on õige, tee, mida käia või milline oleks kõige parem lahendus, kas me ei peaks ootama, et äh, ära seda, et äh, realiseeruks seal see, mis meie jaoks on väga oluline. et kas kõigepealt, äh, mis peaks siis tegema enne, kas võtame Euroopa Liitu, ootame, et probleemid lahenevad siin või tegutseme enne, härra Vaigel, palun Äh, mida... suur tänu, härra Insko. ma arvan, et äh, te saate minust aru, kui ma räägin meie ühist äh, emakeelt ja seega küsimus sloveeni keeles. Te ähm, olete üles näidanud suurt kannatlikkust ja teie lähenemine on olnud kõikide nende aastate jooksul, mis te olete Bosnia-Hertsegoviinas ametis olnud, suurt kompromissivalmidust ja konstruktiivset lähenemisviisi. Te olete ikka ja jälle leidnud ennast olukordadest, mis on sümbaal-, sümboolselt väga tähtsad Bosnia-Hertsegoviina jaoks. sümbolid ja sümboolsus on alati olnud Bos-, äh, Balkani piirkonnas äh, kõige olulisem, mõelgem erinevatele tähtpäeva tähistamistele Republika Sõrpskas, mõelgem Srebrenitsale ja nii edasi. selline sümbolite seadmine tuletab meile meelde ka seda tõsiasja, et see, et need etniliste gruppide vahelised suhted on veel lahendamata. Teie ÜRO kõrge esindajana mida te arvate, et kas huvi äh, Lääne-Balkani osas täielikumalt ja Bosnia-Hertsegoviina suunas, mis mõlemad äh, viskluvad, visklevad probleemides, on olnud piisav? Äh, suur tänu ja suur tänu, proua Sovko ja siis härra Kaaler! suur tänu teile, esimees ja suur aitäh, kõrge esindaja! teen lühidalt, sellepärast et kolleegid Rados ja Suitsa juba küsisid küsimuse, mida teha äh, valimisõigusega ning Põhiseaduskohtu otsuste rakendamise küsimuses. tuletan teile meelde, kaks tuhat kolm rakendati äh, valimisreform seetõttu, et äh, legitiimselt valitud president oli, kes suutis seda olulist äh, reformi Bosnia-Hertsegoviina kaitseks luua ning luua ka kaitseministri äh, ja Luureameti riigi tasandil. kaks tuhat üksteist loodi valitsus eh, tänu teie otsusele ja nüüd küsin, et kas te ei arva, et olukord on muutunud nüüd kaks tuhat kaheksateist eh, Bosnia-Hertsegoviina eh, valimisseadus sellisel kujul loob veel rohkem raskusi seda tasakaalu on vaja tagada, kui äh, meil ei ole legitiimset valitsust äh, ja valitsejaid, äh, siis ei jõua me kusagile ja seetõttu kutsun üles teid kõiki faktoreid arvesse võtma ja seda ka kompromissi kokku leppima. härra Kaaler, palun meil on äh, Bosnia-Hertsegoviinas väga selge äh, konflikt, äh, härra Toodek on esimese reformi läbi viinud ja põhiseaduskohtu otsust ei ole rakendatud ning kui teine ref-, referendum aset leiaks, siis ilmselt ei muutuks midagi. küsimus, kas kõige hullema asjade käigu jooksul saate te Äh, öelda, et kui referendumi tulemus on üheksakümmend üheksa protsenti äh, tulemus, Venemaa toetab äh, seda järgmisel päeval kohe ning saadab armee teie juurde. meil on siin erinevat tüüpi võitlusvalmis ja mittevõitlusvalmis armeed ja küsimus on, kas olete valmis äh, viima läbi õppusi äh, oma armee äh, toetamiseks, see oleks Toodekile väga selge signaal, et küsimus ei ole teise referendumi korraldamises, et ta sellest loobuks. küsimus ei ole, et aset leiaks vähemalt, kas te saate aru sellest, et võib olla niimoodi, et rohelised mehiksed on õige pea meil Euroopa keskmes olemas, nii et äh, kas äh, peaksite äkki testima oma äh, armee valmisolekut ja võitlusvalmidust, et seda takistada? suur tänu, härra Kaaler. ja nüüd härra Intsko, teil on aega, et vastata küsimustele juba teised komisjoni liikmed ootavad ukse taga, aga ootame ära teie vastused väga põnevusega. suur aitäh, suur aitäh küsimuste ja lillede eest ma võin öelda, et äh, Skõrbska vabariigi küsimuses on erisused, aga meie kõigi ühist panust on äh, tunnustatud. Äh, kolleeg Pitsula, me peame asju lihtsustama vahel, sellepärast et aega on napp, aga Brüssel peab olema tugev ja kohalolu peaks olema tugev, me ei tohi luua Bosnia-Hertsegoviinas äh, vaakumit, peame olema massiivselt esitatud, esindatud ja prioriteeti osas, kuna olen aastaid olnud seal, siis loomulikult tugev äh, prokuratuur, äh, mikspärast on Rumeenias äh, tuhat inimest vanglas, sellepärast et õigusriigi põhimõtted toimivad ja prokuratuur on tugev. sama kehtib ka Bosnia-Hertsegoviina suhtes. küsimus ei ole mitte ainult majandusküsimustes, vaid ka õigusriigi põhimõtetes. jah härra Rados, põhiseaduskohtu otsuseid on olnud siiamaani kakskümmend tuhat, kakskümmend neist on rakendamata. nii et peame nägema asju perspektiivis, aga selge on, et iga põhiseaduskohtu otsus, äh, need, mis rakendatakse ja eriti need, mida ei rakendata, need on kahetsusväärsed, äh, sellepärast et äh, põhiseaduskohtust ei saa lihtsalt a la carte valida välja, mis meeldib, mis mitte, vaid need otsused peavad olema siduvad ja kohustus kõigile. siis kolleeg Suitsa ja teised. valimisõigust äh, tuleb reformida, muuta. ma ütleks, et seda tuleks muuta poliitilises mõttes. siin on poliitilisi äh, vajadusi muutmiseks, aga tehnilises mõttes samuti. näiteks ei ole läbipaistvaid klaaskaste, valimiskaste olin äh, kontaktis hiljuti Eesti eksperdiga, kes pakkus välja, et võiks teha elektroonilised valimised, nii nagu Eestis on e-valimised. aga väga palju on praegu takistusi, inimesed ei saa valida. Äh, eelkõige on tegemist aga poliitilise küsimusega ja kui meil on seal kolm rahvusvähemust, äh, siis tuleb eriti pöörata tähelepanu Äh, väikevennale, mis loomulikult paberil on kõik õigused tagatud kõigile, aga praktikas äh, võiks ikkagi olla rohkem rakendust. härra Freund, jah, äh, tugevam Euroopa Liidu roll, olen täiesti päri sellega. jällegi õigusriigi põhimõtete osas palju rohkem on vaja ära teha, aga Bosnia-Hertsegoviina on õigel teel ja loomulikult kiireloomulisus on käega katsuda ja väga hästi tunda. küsimus ei ole ju mittedemokraatlikus ja tehnilises protsessis, nii nagu teistes riikides, Balti riikides see kõik töötas, aga Balkani riikides ei toimi. vaja on siia juurde panna ka poliitilist kiireloomulisust, et äh, protsess saaks kiireneda. ja siis äh, muidugi te ütlesite, et kas peaksime äh, Äh, oleme valmis Portsio-Herzegoviina võtma vastu ja aktsepteerima teda kõikide tema vigadega. küsimus ei ole ju, ta ei ole liikmesriik, ta on kandidaatriik, äh, sellepärast et kui on äh, olemas lepingulised suhted, lepingulised kohustused Euroopa Liidu ees, on vaja teha kiiremini ja rohkem. aga praegu on ikkagi <laughs> siire käimas vorstimasin, ütleb kõneleja siire jätkub ja lepingud tulevad hiljem. siis härra Vaigel, mul on väga kahju, aga sümbolit kasutatakse ebaproportsionaalselt, ükskõik, kas on mälestuspäevadega tegemist või tähistame tähtpäevi, mille alged peituvad sadade aastate taguses ajas. mälestust ja mälestamist on igal juhul vaja ja parim näide sellest on ilmselt Saksamaa, Berliinis näete te iga mõnesaja meetri taga monumente, aga Saksamaa on nüüd tugevaks riigiks muutunud, kes vaatab tulevikku ja meil ei ole sellist mälestamise ja mäletamise kultuuri Bosnia-Hertsegoviinas veel. aga loomulikult võiksime selle välja arendada ja noored inimesed oleksid selle eest tänulikud nii et me saaksime mõned mineviku haavad jätta hoopis äh, uurijatele ja ajaloolastele. poliitikud aga peaksid hoopis toimi-, töötama tuleviku äh, kallal. muidu oleme varsti noortest inimestest tühjad, seitsekümmend äh, protsenti noortest on öelnud, et nad tahaksid töötada telekomi ettevõtete jaoks ja erasektoris, aga sama arv inimesi on öelnud, et nad on valmis minema ka koheselt välismaale kristlaseks olemine tähendab heldust ja lahkekäelisust, kui annate rohkem, kui teil, kui oleks vaja. valimised on järgmisel aastal riigi tasemel ja peaksime kasutada seda käesolevat aastat ära. siis eh, valimistsükl, tsüklite kombineerimine, kohalikud valimised, eh, riiklikud valimised, meil on pidevalt eh, kas valimiste eelne aeg või valimiste järgne valitsuse moodustamise aeg, nii et meil on tegelikult kolmed valimised nelja aasta jooksul ja mitte kunagi ei ole lihtsalt rahus äh, tegutsemise aega. härra Kaaler, kõige halvemate äh, stsenaariumite kallal ei taha ma üldse tööd tehagi, see on jällegi konflikt. kui Srpska vabariik tahaks lahku lüüa, oleks meil kindlasti äh, konflikt, tahaksin kutsuda üles, et kui on võimalus, siis äh, on võimalik EUFOR-i mandaati pikendada, EUFOR teeb suurepärast tööd Bosnia-Hertsegoviinas, tegemist on edulooga, tegemist on suhteliselt odava äh, sümboolse väärtusega kuuskümmend tuhat äh, inimest, aga tegemist on ka poliitilise heidutusega ja Bosnia-Hertsegoviinas pead tõstvat äh, jõud on olemas, kohalikud tahavad EUFOR-i koha peale, sest et see annab kindlustuse ja kindluse neile, et uut konflikti ei teki. kuuskümmend kuni kaheksakümmend protsenti inimesest toetab Euroopa Liitu, mul ei ole täpseid arve. suur tänu teile, härra Intsko, et tulite meie komisjoni ette, suur aitäh, et vastasite me kõikidele meie küsimustele. soovin teile isiklikult ja teie meeskonnale edu Sarajevos nüüd äh, saame lõpetada Ahveti komisjoni koosoleku sellega ja tuletan teile meelde, et järgmine koosolek on teisel mail hommikul ja pärastlõunal sessioon samuti ja kolmandal mail üheksast poole üheni ainult hommikupoole. kohtumiseni.